enne protokolli vastuvõtmist mingeid muudatusi välja ei pakuta, siis võetakse need nimekirjad praegusel kujul vastu. järgmine kohtumine toimub kahekümne teisel oktoobril kaks tuhat üheksa kella üheksast kella üheni ja kella kolmest kuni kella viieni. päevakord on avaldatud internetis. nii et lõpetame oma töö täna